septembril kaks tuhat viisteist kinnitanud kolleeg Heinzi ja kolleegi Nikolaos Tšuntise ja kolleeg Silstra volitusi kontrollinud ja need kinnitanud proua Gras van der Heinz alates üheksandast juulist Äh, Stefanu Maulu kolmeteistkümnendast juulist, härra Tšuntis kahekümnendast juulist ja Auge Sälstra esimesest septembrist kaks tuhat viisteist. teen ettepaneku nende mandaat kehtivaks tunnistada, kas kellelgi on midagi selle vastu? ei ole, seega on need mandaadid kinnitud, kui me räägime